teadmiseks võtma. suur aitäh nendele, kes olid osaks sellest debatist. Merci, madame äh, Andrik. suur aitäh, proua Andrik Jääne ja arutelu on lõppenud ja hääletame selle raporti üle homme keskpäeval. üks lühikene info teile. Prantsuse võimud on mind informeerinud, et proua Pascal Gruny asemele asub äh, Philippe Boulon äh, viieteistkümnendast detsembrist ja sellepärast ma sooviksin öelda tere tulemast uuele kolleegile, ma ei tea, kas ta praegu siin saalis on, võib-olla ta praegu siin ei ole, aga info on talle kindlasti saadetud ning vastavalt meie kodukorra ähm, artiklile kolm lõikele kaks, niikaua kuni tema volitused ei ole kinnitatud äh,, äh, tähendab, kui äh, on ähm, kinnitatud tema volitused, siis ähm, ta saab istuda siin Euroopa Parlamendi saalis ja osaleda, kui ta on kinnitanud, et tema praegused äh, kohustused ei ole vastuolus ähm, tema mõnede teiste volitustele. nüüd aga järgmine äh, raport Afganistani strateegia, raportöör Arlaki, palun. president äh, proua Ashton, kolleegid, see raport, mis meil täna siin ähm, päevakorras on, see on praktiliselt ühehäälselt äh, vastu võetud Välisasjade Komisjonis, see on aastase töö tulemus ning äh, selle taga on äh, väga põhjalikud konsultatsioonid Kabulis ja Brüsselis. me oleme püüdnud siin selgitada paradoksi. Afganistanis on saavutatud nii vähe ja ometigi on seal rahvusvahelised jõud olnud kohal üheksa aastat. sõjaväelised öö, operatsioonid seal on maksnud seni üle kolmesaja miljardi euro ning tuhandeid inimelusid. nelikümmend miljardit eurot on tsiviilkulusid olnud. see on kolmkümmend korda rohkem kui praegune Afganistani SKT ehk ponnistused on olnud hiiglaslikud, aga nad narkootikumide tootjana on Afganistan jätkuvalt maailma es-, äh, maailmas esikohal, see on üks maailma vaesemaid riike, enamike Afganistanide ähm, elu on lühike äh,, vägivaldne ja nii edasi. suremus äh, tapab Afganistanis rohkem kui ähm, sõjalised operatsioonid ehk üle kahekümne tuhande vastus sellele paradoksile ei ole kaugeltki mitte ähm, lihtne, kindlasti tuleb arvestada oopiumi ja, ja muid selliseid asju. loodeti omal ajal ähm, kiiret sõjalist võitu. keskvalitsuse legitiimsust on ülehinnatud, aga samuti on ülehinnatud ka rahvusvahelise abi tõhusust riigi ülesehitamisel selles raportis ei ole asja sugugi püütud lihtsustada, siin on äh, kogu äh, ulatuses seda väljakutset tunnistatud ja tunnustatud ning äh, raportis on lähenetud sellele teemale Euroopa vaatevinklist, see tähendab, et Afganistani kriisi vaadatakse sellise nurga alt, mis ei lange sugugi kokku ameeriklaste nurgale Euroopa põhiväärtustel on tähtsus. Need mõjutavad seda, kuidas eurooplased näevad Afganistani problemaatikat. eurooplased ei usu sõjaväelisse või, või sõjalisse lahendusse. me omal ajal äh, jätsime ju maha selle idee, et midagi head on võimalik saavutada okupatsiooniga kui nüüd rääkida konkreetselt Afganistanist, siis eurooplased vägagi toetavad tsiviillähenemist, ehk see peaks olema alternatiiv jõu kasutamisele. me ei ole naiivsed oma lähenemises. ei ole niimoodi, et meie oleme nagu veen-, pehmed nagu Veenus ja teisel pool on tugev tegija nagu Marss. siin on tegemist äh, inimeste solidaarsusega mm,, ähm, Afganistani laadses kriisis, kus paraku lihtsaid ravimeid ei ole. raportis on pandud ette selline strateegia, mis ei välista sugugi sunnimeetme piiratud kasutamist. areneda saab siis, kui ei ole terrorismi ja, ja muud sellist. kindlasti on vaja mitmepoolset diplomaatiat äh,, Äh, sisemaiseid läbirääkimisi, äh, vaesuse elimineerimist, demokraatide institutsioonide asutamist, naiste, äh, laste õiguste kaitsmist ja muud sellist. see on Afganistanis niimoodi ja ka mujal. ja siin iseloomustatud strateegiat hakataks vägagi hoolikalt ellu viima. ja siinkohal ma sooviksin üles kutsuda baroness Ashtoni parlamendiga see, ühinema selles töös. aitäh härra Arlaki. ja nüüd proua Ashton, palun. aitäh, president. mina sooviksin kõigepealt alustada Richard Holbrooki mälestuse austamisega. mul oli au ja uhke tunne, et ma sain teda nimetada oma ähm, sõbraks. suur aitäh raportöör Arlakile selle väga suure töö eest, Eh, mis on viimastel kuudel parlamendis vägagi elavat arutelu tekitanud. mina ootan kindlasti raportööriga koostööd ja teiste saadikutega koostööd järgmistel kuudel, mis minu arvates on meie Afganistani projekti eh, mõttes otsustavad. härra Arlek-, Laki ütles, et Afganistani probleemid puudutavad meid kõiki, äär-, väga vägivaldne äärmuslikkus jõuab otsapidi Euroopa tänavatele ja meie tegutsemisega me püüame vältida seda, et Afganistan muutuks kuritegevuse ja terrorismi pesaks. meil on vaja paremat, turvalisemat ja õitsvamat tulevikku kindlustada Afganistani inimestele, muidu ei tule asjast midagi välja. nagu ma juba väga palju kordi varem olen mujalgi öelnud, on Euroopa ähm, Af-, liit Afganistanis äh, kohal pika perspektiivi plaanidega aastani kaks tuhat kolmteist ja me oleme äh, aastas nüüd suurendanud öö, äh, oma öö, abi saja viiekümnelt miljonilt kahesajale miljonile. meie toetus on mõeldud tervishoiusektorile, õigus riigile ja nii edasi. kuigi turvalisus on meie mõtteis esikohal, siis minu meelest me oleme saavutanud suurt edasiminekut ka sotsiaalsfääris, näiteks tervishoid, kaheksal protsendil riigist on nüüd mingisugune juurde äh, pääs tervishoiule. tervisealased indikaatorid Afganistanis on tõesti ühed viletsamad kogu maailmas pikk tee on sellepärast meil veel tea, käia. aga kui me võrdleme kahe tuhande ühe, e-, esimese öö, aasta andmeid ÜRO-lt, siis aastas sureb praegu neliteist tuhat vastsündinut vähem. väga tähtis on muidugi ähm, rasedatega ka ähm, töö ja neile abi osutamine umbes viiskümmend protsenti meie abist osutatakse kas äh, fondide kaudu või, või muudes sisemiste selliste ähm, kanalite kaudu, see on väga hea äh, võimalus Afganista-, afgaanides omanikutunde tugevdamiseks. aga kõiki asju ähm, rahvusvahelises koostöös on alati võimalik paremini korraldada, meil on vaja paremini ja rohkem teha. vaadates Euroopa Liidu tööd, tuleb siiski nentida, et me oleme suurt edasiminekut saavutanud, eriti täna, tänu äh, meie uuele esindajale, Vikaudas Ussatškasele, kes võttis oma ameti üle sellel aastal. Äh, meil on ka tegevuskava äh, ministrinõukogus möödunud oktoobris ähm, heaks kiidetud Afganistani ja Pakistani jaoks. me oleme tegutsenud kollektiivselt ning liikmesriigid on ka individuaalselt tegutsenud. Ehm, siinkohas kindlasti tuleb mulle meelde Kabuli konverents. kui me kooskõlastame oma plaanid, siis või, või tegevused, siis on meil võimalik kõik palju tõhusamalt plaani ellu viia. Euroopa Liidu arenguabiga tegutsevad ministrid just möödunud nädalal Brüsselis seda asja arutasid ja siin ma jõuan nüüd oma võtmesõnumi juurde. meie strateegia rakendamine on võtmetähestusega, strateegia on paigas, nii sõjaline kui tsiviilstrateegia. ma osalesin möödunud kuus ISAF-i koosolekul Lissabonis, kus arutati äh, ja lepiti kokku muuhulgas ähm, üleandmises. Ähm, olen kohtunud äh, kindral Petraesu, Petreusega äh, kolm korda, meil oli äh, edukas Kabuli konverents, kindlasti on vaja mm, Afganistani valitsust kiita selle juulikuise ürituse edu eest, see ei olnud tavaline selline äh, masinavärgina toimiv äh, konverents, me püüdsime oma äh, jõupingutused kanaliseerida siseriiklikesse programmidesse, mida afgaanid on ise välja töötanud. niimoodi on ette valmistatud üleminekuprotsess terves reas sektorites ja seda meil ongi nüüd vaja toetada ja see ähm, ongi selle tegevuskava sisu. mitte mingisugust äh, jätkusuutlikku väljumist ähm, Afganistanist ei ole võimalik, kui ei ole mm, kindlustatud põhistruktuurid, äh, äh, toimivad sektorid ja nii edasi, see on täpselt sama oluline kui lihtsalt julgeolek. me kindlasti töötame koos Afganistani valitsusega selleks, et seal sünniksid vastutustundega riiklikud institutsioonid, eriti regionaalsel tasandil. kõik asjad, millega me tegeleme, eh, õiguskaitse, ehm, narkokaubandusega võitlus eh, ja nii edasi, kõik need tegelikult aitavad üles ehitada Afganistani institutsioone, mis omakorda aitab edendada õigusriiki. Afganistani institutsioonide kohta ma tahaksin öelda järgmist. meie jõupingutused muutuvad jätkusuutlikuks vaid siis, kui Afganistani valitsus muutub haaravamaks ja äh, kaasavamaks. praegu on margani-, marginaliseeritud äh, inimeste võimekused seal ja inimeste mm, kaasamine, aga me oleme ju mujal näinud, kuivõrd fundamentaalse tähtsusega see kaasamine on. minule jättis sügava mulje see kasutamata potentsiaal, kui ma möödunud juulis kohtusin naisgruppidega ähm, Kabulis. see on võtmetähtsusega. ükskõik, kas me räägime uutest naissaadikutest Afganistani parlamendis, kas me räägime naiste osalusest kohalikes arenguprojektidest, näiteks äh, riiklikust solidaarsusprogrammist, mida on finantseeritud aastast kaks tuhat kaks Maailmapanga kaudu, kõik need on olulised. niisiis, lugupeetud äh, saadikud, ma olen veel kord väga tänulik selle eest, et saadik Arlaki on neid kõiki tähtsaid momente oma raportis mm, kajastanud, me oleme praegu väga tähtsal mm, teede sõlmpunktis nii tsiviilkohustuste mõttes kui sõjaväelistes küsimustes. ja nüüd äh, poolteist minutit, ähm, kolleeg Jarens. suur tänu, Afganistanil ei ole palju valikuid järele jäänud NATO jõud Äh, on äh, öelnud, et neid hakatakse riigist välja viima, äh, kui julgeolek on tagatud. teiseks, ei ole võimalik tagasi pöörduda olukorda, mis valitses enne aastat kaks tuhat kaks. terroristid võtaksid siis riigi üle ja kolmandaks, me ei saa rääkida mõõdukast Talibanist, sest keegi ei tea, mida tähendab mõõdukas Taliban. küsige afgaani naistelt, äh, kes on alles saanud natuke vabadust juurde. neljandaks, me räägime sellest, et tuleb tugevdada saavutusi ja tuleb võidelda demokraatias, Karzai, äh, kes on valmis seisma selle valiku võimaluse eest, on tegelikult ise takistuseks kuid tundub, et see on ainuke võimalik valik praegu. ja nüüd fraktsioonide nimel esimesena saab sõna härra Kasuliides kaheks minutiks. tänan, president, meie võtmeseisukoht selles raportis on, kuidas Euroopa Liidu tegevuskavades kavandada ka mässuliste vahelist tegevust ja ma aval tunnustus Hanna Arlakile, et ta sellest aru sai. sellele strateegiale tuleb anda aega, et ta saaks toimida vastavalt president Obama poolt kehtestatud ajakavale, kus on ette nähtud, et aasta kaks tuhat neliteist on see äh, sõjalise politsei, politseioperatsioonide lõpuleviimine. kui me räägime lepingust, mis on saavutatud läbirääkimiste teel mõlema poole peal, siis konfliktid Äh, Talibaniga on tegelikult afgaanlaste probleem. Äh, kuid kui mässulised hakkavad tajuma, et nende võimupositsioonid nõrgenevad, tuleb äh, läbi mõelda, kuidas kasutada eraõiguslikke ettevõtjaid, et suurema tulu suunata kohalikele elanikele ja läbi lõigata kohalike mässuliste tarneahelad rääkides narkootikumitest, siis tuleb piisavat tähelepanu pöörata äh, paralleelselt julgeoleku tagamisega äh, ka äh, narkootikumidel, et kaitsta Euroopa noori. me oleme ähm, punkti seitsekümmend üks vastu, kus mõistetakse hukku sõjaväe kasutamine. mida mõtlevad Euroopa sõdurid, kes on kohapeal, kui Euroopa Parlament mõistab hukka äh, sellise tõhusa mässuliste vastase võitluse vahendi ja ma kutsun kolleege üles äh, äh, hääletama punkti seitsekümmend üks kolmanda osa vastu. järgmisena kolleeg Möi-, Nöiser, ah, president Lady Ashton Euroopa Liit tegutseb mitmetes missioonides, äh, lähtudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist. liiga palju Euroopa Liidu sõdureid on kaotanud elu Afganistanist, väga paljud on saanud viga, kannatada või äh, tuhanded tsiviilabistajad Euroopast äh, iga päev seavad ohtu oma elu selleks, et aidata afgaanidele paremat tulevikku üles ehitada. me kõik peaksime mõistma, et meil on vaja tagada jätkusuutlik edu, arvestades seda, kui massiivselt me oleme Euroopa poolt toetanud Afganistani, nii kaua, kuni sõjaline operatsioon jätkub Äh, mida on vaja parandada ja millised peaksid olema uued eesmärgid Euroopa Liidu Afganistani strateegiast? meil on vaja paremaid jõupingutusi tsiviilülesehitussektoris. me peame koolitama politseitöötajad ja Afganistani kohtunikkonda. me teame, et sellel probleemil ei ole sõjalist lahendust ja seda arvestades me peaksime, tegutseme selle nimel, et Äh, tugevdada poliitilise lahenduse saavutamise võimalust äh, läbi Euroopa Liidu äh, välise julgeoleku poliitika. integratsiooniprotsess vajab samuti edasiarendamist, meil on vaja ka konkreetseid meetmeid piirkondlikul tasandil, et stabiliseerida olukorda teatud piirkondades. Äh, osaliselt me peaksime keskenduma ka narkootikumide kasvatusele ja narkokaubandusele. strateegia sisaldab mitmeid kasulikke ettepanekuid, me pöördume Afganistani valitsuse poole üleskutsega äh, teatada ka oma äh, kohustustest äh, korruptsioonivastases võitluses, kuid äh, seda saab saata edu ainult juhul, kui need kohustused ei jää paberitele, vaid neile kaasnevad ka aktiivsed teod. Lady Ashton, me oleme valmis teid aitama ja me ootame teilt palju saavutusi ja me selles osas toetame teid. järgmisena härra Vaigel. president Lady Ashton. suur tänu Äh, selle eest, et te äh, meenutasite äh, suursaadik Holbrooki. see oli õige täna talle austust avaldada, sest me oleme talle tänu võlgu selle eest, mida ta on suutnud korda saata. meil on kõigil probleeme Afganistaniga võib-olla teisel ajastul oleks võinud seda probleemi teisiti ja kiiresti lahendada, kuid täna me mõistame, et sellele probleemile sõjalist lahendust ei ole. nüüd me otsime uusi võimalikke lahendusi, kuid samal ajal äh, iga päev tuleb juurde äh, tsiviilohvreid ja ka äh, ohvreid sõjaväelaste seas. härra Arlaki poolt koostatud raport kaardistab need probleemid ja äh, toob päevavalgele ka humanitaarabi kuritarvitamise juhtumid ja ka narkootikumide sõjapealikaga seotud probleemid. Äh, Al-Qaeda äh, Afganistanis ei ole ainuke probleem, sest see sõjategevus on juba üle kandunud naaberriikidesse ja raportis on öeldud, et Äh, õige pikaajaline lahendus Afganistani aitaks parandada inimõiguste olukorda, naiste olukorda. seda on võimalik saavutada ainult siis, kui tugevdatakse koostööd Afganistani ametivõimude, kodanikuühiskonna ja usuorganisatsioonide vahel. selleks, et üles ehitada riik vastavalt selle riigi traditsioonidele. proua president, see raport on oluline katse välja tuua põhilised probleemid ning visandada äh, tulevikutee Afganistani jaoks. see raport kutsutab, kutsub meid üles julgelt tegutsema Afganistanis. järgmisena proua Kiil Nielsen tänan, president Baroness Ashton, kõigepealt ma tahaksin avaldada tänu härra Arlakile konstruktiivse lähenemise eest meie koostööle. selles raportis on väga aus ja õiglane äh, kirjeldus meie puudustest äh, äh Afganistanis äh, alates kahe tuhande esimesest aastast meie rahvusvahelist sekkumist. võtmesõnum oli, et sõjalist lahendust ei ole, sõda on väga kulukas, sellega kaasnevad inimelude kaod, ka äh, sõdurite elu kaod ja me aitame ainult kaasa Talibani tugevdamisele lahendus peab olema poliitiline, mida afgaanid ootavad, nad ootavad investeeringuid, head valitsemist, nad taha, soovivad äh, korralikku äh, õigussüsteemi, põhiõiguste tagamist, naiste õiguste tagamist ÜRO äh, missiooni hiljutine raport äh, paljastas äh, Afganistani valitsuse võimetuse kaitsta naiste ja laste õigusi. naise lapsed on sattunud äh, Äh, halbade tavade ohvriks ja niikaua, kui see olukord kestab, ei saa tagada äh, jätkusuutlikku demokratiseerumist. selleks, et tagada Afgaani naiste õigused, ei piisa ainult äh, tagatistest paberil. meil on vaja nende õiguste kiiret ja korralikku teostamist riigikohtutel on vä-, väike mõjuvõim äh, selles riigis, enamik võimu on koondunud president Karzai kätte ja meil on vaja abistada õigusriigi ja demokraatide põhimõtete tugevdamist selles riigis ja seetõttu Euroopa Liit läbi oma erinevate institutsioonide äh, saaks seda teha ja ka parlament. järgmisena härra Stevenson. kõnelejal alustuseks puudub mikrofon. viimase aasta jooksul olen olnud äh, isiklik esindaja OSCE eh, Kasahstani eesistujal, eh, valmistades ette detailset eh, raportit, mis puudutab võtmekeskkonna küsimusi, mis puudutavad Kesk-Aasiat. olen saatnud paranduse Estoniale ka selle koopia. üks võtmeaspekte, mis mõjutab kogu Kesk-Aasiat, on Äh, piiriülesed veekasutusõigused. loomulikult äh, te teate, et on suur ja pidev pinge ülem- ja alamvoolu riikide vahel Kesk-Aasias, mis puudutab veekasutusõigust, aga üks aspekt sellest probleemist, mis äh, selgus minu uurimuste käigus ja mis ilmselt on minu arvates paljude otsusetegijate poolt läänes tähelepanuta jäänud, peamine osa Afgaani majandusest on põllumajandus ja kui nad tahavad äh, üles ehitada sõjajärgset Afganistani, siis see tähendab seda, et tuleb tohutult investeerida põllumajandusse, äh, julgustades äh, farmereid heroiinimoonidelt näiteks pomegranaatide kasvatamisele üleminekut see tähendab seda, et tuleb tohutult kasutada juba väheseid veevaruseid, ehk siis kui me üritame äh, Äh, lahendada hetkekonflikti Afganistanis, siis äh, kogemata võime me äh, tekitada olukorra, et need juba halvad veetingimused muutuvad seal veel hullemaks. peame kindlustama, et igasugused uued irrigatsioonisüsteemid on korralikult paika pandud, kus on korralikult ära määratud ka reservuaarid ja on tilk irrigatsioonisüsteem, samasugune nagu kasutavad põllumehed Äh, Hispaanias ja igasugused suuremad äh, energiaprojektid, mis puudutavad hüdroelektrit, peavad äh, olema ka samuti väga hoolikalt kavandatud selleks, et ei tekiks alamvoolu veekasutajatele halbu tagajärgi naaberriikides. aitäh, härra Stevenson, järgmiseks härra Higins üheks minutiks. suur aitäh, proua president, ÜRO, USA ja NATO juhitud sõda Afganistanis on tohutu katastroof. Afganistani inimestel kolmkümmend tuhat, neist sai juba eelmine aasta surma ja äh, Euroopa Liidu mehed ja naised on olnud sunnitud äh, NATO ja äh, teistes armeedes osalema, peaaegu viissada neist on juba surma saanud. üheksa aasta järel, nagu Arlaki raport selgelt ütleb, on majandus ja sotsiaal situatsioon Afganistanis endiselt äärmiselt äh, kurb. inimeste hulk, kes elavad vaesuses, on dramaatiliselt kasvanud, kolmsada äh, miljardit Ameerika dollarit on raisatud äh, massihävitusrelvadele, sõjale, kadunud korruptsiooni selle aja jooksul. see, et Ameerika Ühendriigid äh, Äh, ründasid Afganistani, ei toimunud mitte sellepärast, et mõjutada Afgaani inimesi, vaid äh, lihtsalt Ameerika Ühendriikide ja geostrateegiliste huvide pärast Kesk-Aasias, kus on palju energiat, naftat ja gaasi. Äh, see rikkus, mis Afganistanis on, tuleks võtta Karzai valitsuselt korrupeerunud sõja, sõjarditelt ja anda see põllumeeste organisatsioonide vaeste kätte, et nad saaksid tõesti ära kasutada neid äh, varusid ja aidata inimestel areneda. aitäh, äh, härra Higins, järgmiseks härra Pelder üheks minutiks. suur aitäh, proua president äh, Euroopa Liidu Iraani seisukoha raportöörina huvitab mind selle raporti juures äh, Iraani roll. Iraanil on mõju Afganistanile äh, ja see on veidi raportist välja jäänud. küsimus on selles, kuidas hindab Euroopa Liit äh, seda, milline on Iraani tegelik mõju ja millised on poliitilised tagajärjed, mida me siit võime järeldada. niisiis on mul kolm konkreetset küsimust raportöörile ja ka kõrgele esindajale, kes äh, saab ilmselt kirjalikult vastata. esiteks, toimuvad afgaani põgenite deporteerimised Iraanist ja seda suurtes hulkades, see viib destabiliseerimiseni. teiseks, kas te jagate ametlikku Afgaani seisukohta, et deporteerimiste väljasaatmiste varjus äh, tahab Iraan äh, riiki viia välisterroriste? ja kolmandaks, millise rolli on Euroopa Liit andnud Afganistani ametivõimudele, et lahendada Iraani põgenike küsimus, et saaks anda neile ka humanitaarabi? aitäh, härra Griffin, poolteist minutit. Äh, aitäh, see äh, raport äh, lõhub need valed, mis on Briti äh, avalikkusele esitatud, ma ei tea Afganistani süütute ohvrite äh, Äh, nimesid, aga ma tean, et sellel ei ole midagi pida-, pistmist äh, äh, Briti valijatega ja minu valimisringkonnast on kaheksateist noort inimest oma eludega maksnud selle hulluse eest, korporal Simon Holbly, Sir David Martin Lancashire, Sean Dawson, Harvey Holmes, Terry Webster, Andrew Breeze, Steven Birdsell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 milline kriminaalne noorte vaprate elude raiskamine. loomulikult ei ole see üldsegi Euroopa Liidu asi, mida, äh, milliseid sõdu britid sõdivad või mitte. see on äh, Briti inimeste ja meie parlamendi valitud ametiisikute otsustada. ja samamoodi peame meie ühel rõõmsal päeval otsustama, et härrad Blair Brown ja Cameron viiakse kohtu ette sõjakuritegude eest, sest äh, Afganistan, just nagu Iraak, on kriminaalne sõda. aitäh! ja jätkame teiste kõnelejatega, kõigepealt härra Mauro kaheks minutiks. aitäh, proua president! nõustun raportööriga selles osas, et äh, Afganistanis on hetkel tohutuid probleeme ja meil peab olema teistsugune lähenemine, me peame ehk siis äh, äh, hetke prioriteedid ümber vaatama. jagan ka tema rõõmu selle üle, et Afganistani president Karzai on öelnud, et aastaks kaks tuhat neliteist tegelevad sõjaliste operatsioonidega erinevates provintsides ainult Afganistani julgeolekujõud. Afganistani ametivõimed on ka öelnud, et ta võtab üle eh, julgeolekuoperatsioonid, aga see ei tähenda, et me annaksime alla ja loobuksime Afganistani osas. Eh, koostöö Afganistani küsimustes peab igal pool suurenema. me peame edendama investeeringuid majandusse, sest et see tähendab seda, et me investeerime ka tegelikult äh, riigi maja stabiilsusesse, me peame seda tegema õigesti. meil on vaja tõelist kaasavat dialoogi, kuhu on kaasatud ka kohalikud institutsioonid, aga võtmepunkt, nagu raport ka väga õigesti ütleb, on, et me ei suuda saavutada rahu ja stabiilsust Afganistanis, kui kodanikud ei saa olla kindlad, et need tegelikult saavad oma vastutust täita ning seetõttu julgustan raportööri paar asja üle vaatama, võib-olla seda suulise muudatusettepaneku käigus. ühes kohas räägib ta droonide kasutamisest koha peal operatsiooni osana, ta ütleb näiteks, et on droon, droonide kasutamine on keelatud, aga saab öelda, et piirame nii palju kui võimalik selle tehnoloogilise vahendi kasutamist nii, et ohvriks ei satuks tsiviilelanikkond, ma arvan, et me suudame siin saavutada äh, üksmeele, raportöör on selle koha pealt küll äh, tundlik, aga kindlasti on ta võimeline koostööks. aitäh, härra Mauro, härra Vigenin nüüd pooleteiseks minutiks. proua president, proua Ashton, kallid kolleegid, täna räägime me ühest kõige olulisemast probleemist aastal kaks tuhat kümme välispoliitika valdkonnas kasutan võimalust väljendada oma rahulolu selle raportiga. andmed, mis meil on selle kohta, et laste suremus on väiks-, on suurem, et tervishoiu olukord on hullem, need on faktid, üks nädal sõjalisi kulutusi öö, äh, öö, äh, maksab sama palju kui kou-, kuus kooli aastast äh, kaks tuhat üheksa on Euroopa Liit ning liikmesriigid äh, kulutanud äh, rohkem kui kaheksa miljardit eurot ilma mingite tulemusteta selles riigis. valikud on, me oleme tahtnud koolitada Afganistani politseinikke, aga viiendik nendest on narkootikumide kasutajad, paljud nendest on kirjaoskamatud me peame kasutama sellist strateegiat, mis on teadlik nendest probleemidest. ainuke lahendus on poliitiline. me peame kaasama elanikud, institutsioonid äh, ja leidma pikaajalise lahenduse. Äh, ning peame lõpetama narkootikumide tootmise. härra Haaglund, palun uh,. aitäh, president kõigepealt sooviksin tänada härra Arlaki, ta on väga hea tööga hakkama saanud. see minu arvates demonstreerib ka väljakutseid, mis meie ees on, aga samuti ka meie tehtud vigu. ma loodan, et meil õnnestub sellest kõigest õppida ja teha järeldusi eh, ning mõelda välja, mida me peaksime pihta hakkama Afganistani suunal. on radikaalne, kuid tähtis mõte nimelt, kas me peaksime nii-öelda mõõduka Talibaniga öm, ähm, kohtuma või, või läbi rääkima, see on väga tähtis küsimus, samas väga raske on defineerida, kes on täpselt need mõõdukad Talibani liikmed. see ei ole sugugi selge ka meie mõtetes. ning teine asi puudutab ähm, abirahasid puudutab ka seda, mida me kavatseme ette võtta, et afgaane nende eelarves abistada tulevikus. kindlasti peame mõtlema ka oma valijate peale, jah, heakene küll, me paneme kõik selle siin kokku, aga me peame ähm, silmas pidama, et keegi ei kuritarvitaks neid äh, abirahasid. rahvusvahelisel üldsusel on kindlasti äh, Äh, väga oluline roll tähta, täita Pakistaniga seoses. Pakistan on nii-öelda võtmetegija. mis puudutab minu kodumaad, siis Afganistani teemaline arutelu piirdub vaid sellega, et kas Soome väed äh, sinna jäävad või tulevad ära või mis saab. me oleme näinud ühte huvitavat initsiatiivi ka Rootsist, aga kõiki neid asju tuleb veel arutada. aitäh! nüüd äh, härra Tšarneki ja üks minut. aitäh, president. neli aastat tagasi olin vaatleja Palestiina omavalitsuse territooriumil. mul on meeles, mida me mõtlesime Euroopa Parlamendist, üks saadik ütles mulle, et need Hamasi inimesed, nad on kenad kultuursed inimesed, nendega tuleks läbirääkimisi pidada. ja nüüd on mul täielik déjà vu tunne, et justkui kõik see oleks juba varem juhtunud, nüüd me kuuleme, et mõõduka Talibaniga võiks ka ehk läbi rääkida. kes aga on mõõdukas Taliban, kas see on mingisugune hästi määratletud öö, ähm, mõiste? ma kutsuksin teid üles ettevaatlikkusele on fakt, et Afganistanis on liiga palju ähm, sõjaväelasi surma saanud, liiga palju ka Poolast, meie strateegia on olnud põrgulikult kallis. NATO strateegia on ka pisut kahemõtteline, mina kutsuksin teid kõiki ettevaatusele. aitäh äh, ja järgmisena kolleeg Juvin, kaks minutit. härra Juvin, kaks minutit. Madame la présidente, president, mina tean, et härra Arlaki on vägagi tuttav Afganistani ähm, ehk selle väga keeruka regiooniga. ilmselt ta on meist kõige teadlikum. aga minu arvates selles tekstis on üks väga keeruline küsimus, ma ei hakka väljendama oma rõõmu, äh, nagu paljud teised kolleegid siin, selle teksti üle. siit tekstist tuleb nimelt väga selgelt välja, et süüdistava sõrmega osutatakse siin lääne suunas, et lääs on suunas süüdi kõikides nendes hädades, mis Afganistani on tabanud. näiteks härra Arlaki ütleb, et tervishoid on halvenenud selle aja jooksul, kui lääs seal on kohal olnud. Äh, paruness Ashton ütles täpselt vastupidist ja vaadake siis, mis põhjenduspunktides veel kirjas on, et lääne sõjaväelised jõud on okupatsioonijõud, okupatsioonijõud. no need parlamendisaadikud, kes üldse teavad midagi okupatsioonist, võiksid ähm, anda oma hinnangu ähm,, kas see on okupatsioon või mitte. punkt seitsekümmend üks, ma olin ähm, meedikuna paar aastat tagasi Afganistanis äh, Briti ähm,, Prantsuse, Afganistani äh,, Poola ähm, inimeste eest ma hoolitsesin siin, seal. minu meelest siin ei ole meil asi eh, rääkida mehitamata lennukitest. ma tean, Eh, et kõik see on väga keeruline, ma tean, et sõda on üks eh, julm ettevõtmine, aga minu meelest me peaksime eh, lõpetama mm, selle e, e, rääkimise, et just läänemaailm ja lääne jõud on süüdi kõiges selles hädas, mis Afganistanis praegu valitseb. asi ei ole ameeriklastes, asi ei ole lääne vägedes, see on väga keerukas küsimus ja me peame väga hoolikalt asju sõnastama Eh, aitäh ja järgmisena kolleeg Berman, üks minut. aitäh, proua president. proua ähm, Ashton, ka mina langetan pea Richard Holbrooki mälestuseks. Äh, ma ükskord kohtusin temaga Brüsselis ühel väga põneval õhtusöögil ja see jättis mulle väga sügava mulje. jätkan hollandi keeles. sõjaväeline strateegia ei saa Afganistanis edukas olla seal on julgeolek suurenenud, aga samas ohvreid on rohkem, nii tsiviilohvreid kui ka ohvreid sõjaväelaste hulgas. härra Juvin, koalitsioonijõude nähakse pigem okupeerivate jõududena. me peaksime ikkagi rohkem tegelema tervishoiuga, naiste ja laste küsimustega, sotsiaalküsimustega on väga ilusaid sõnu tehtud, et tuleks võidelda korruptsiooniga, aga tegudes ei ole midagi juhtunud. kõik see öm, ähm, võtab igasugused illusioonid maha. kui korruptsiooniga ei võitle, kui valitsus ei ole usaldusväärne ja riigiasutused, siis ei toimi, toimu mitte midagi president, äh, siis saadik Siobro, ähm, president, meil on vaja strateegiat, mille alustalaks on vaja julgeolekut ning mässuguliste allutamine. sellepärast me peaksime suurendama koostööd NATO-ga, me peaksime suurendama Europoli, Eurofori jõudu me peaksime isoleerima öö, ähm, või, või öö, äh, ähm, jah, isoleerima Talibani näiteks Peshawari piirkonnast. palju öö, ähm, raha saavad kuritegelikud jõud narkokaubandusest? me peaksime kuidagimoodi vi-, veenma inimesi loobuma moonikasvandusest ning hak-, äh, ning panema neid midagi muud kasvatama tööd on vaja teha regionaalselt, aga ähm, võimud peaksid olema siiski tsentraliseeritud. proua Giannaku. aitäh, president. olukord Afganistanis on tekitanud palju huvi rahvusvahelisel areenil ja sugugi mitte ainult sellepärast, et seal on ähm, sõjavägi sees põhjus on ka selles, et on tohutu terrorismirünnakute oht, mis võivad rahvusvahelisel areenil probleeme põhjustada. juba neljateistkümnendast sajandist alates on Afganistanis olnud fundamentalistlikud jõud olemas. ja sellepärast paruness Ashton on minu arvates oluline süüvida komisjoni raportisse, mis puudutab narkootikumide olukorda Afganistanis. see nelja-aastane, nelja aasta tagune raport, seal tegelikult olid ka mõned prognoosid, mis on nüüdseks absoluutselt kõik realiseerunud, kõik, mida me seal püüdsime ära teha, see on läbi kukkunud, spetsialistide arvates Afganistanist pärit oopium on maailma parim, me peame niisiis kuidagi lahti saama sellest narkokaubandusest, aga kindlasti on vaja kaaluda ka tervishoiuküsimusi, mõelda ehm, väikelaste tervisele ja nii edasi. tähtis on, et need süsteemid võtaksid üle Afganistani inimesed ise ja nad hakkaksid oma elamistingimusi parandama. siin oleks kindlasti sellest kõigest abi ka naistel, naised saaksid oma oskusi hakata arendama, sellepärast et naiste olukord praegu Talibani režiimi tulemusel on ääretult tõsine. islamiriikidest naised juba kannatavad tohutu rõhumise all, aga Afganistanis on olukord veelgi hullem. niisiis, paruness Ashton, Euroopa Liit peab jätkuvalt kohale jääma Afganistanis Euroopa Liidu kohalolek peab olema nähtav kolleeg Gomes, Richard Holbrook on öelnud, et sõda Afganistanis tuleb lõpetada, ta ütles need sõnad vahetult enne surma. see on kõik oluline meie ühise julgeoleku jaoks. ja sellepärast peaksime me parandama need tehtud vead. me peame tegema kõik jõupingutused, mis vaja, me peame kaitsma sealseid inimesi, meil on vaja õigusriiki, demokraatlikke institutsioone ja nii edasi. me ei saa öö, ähm, lasta riiki juhtida korrupteerunud sõjapealikel. meil on vaja loomulikult äh, ka demokraatlikku kontrolli valitsuse üle, seda ei tohiks ära unustada. seal regioonis lõppude lõpuks on ju olemas tuu-, tuumarelv kui me jaanalindu mängime mm, nendes tähtsates poliitilistes küsimustes, see ei ole asjakohane. niimoodi Afganistani sõda ei lõpeta. suur tänu, härra Fidanza. tänan, president. ka mina tahaksin ühineda härra Holbergi surma puhul kaastun tõepoolest. meie fraktsioonis lähtume hoopis teistsuguses nurgal kui härra Arlaki, kuid siiski ma tahan tänada teda sellest, et ta on nii suure kirega Afganistani teemat käsitlenud. meie äh, fraktsiooni siis see raport peaks olema vähem ideoloogiline ja me tunnustame, et äh, on vaja väljendada kriitikat, kuid samas me oleme püüdnud visandada ka edasimineku teed, et tagada Afganistani ametivõimude suveräänsus. on õige, et sõjalisest lahendusest ei piisa, kuid me peame veel kord rõhutama, et viimaste kuude jooksul äh, on saavutatud märkimisväärset sõjalist edu, näiteks äh, Helmande ja Kandahari provintsis, kuid samas me oleme näinud ka, et väga tõhusalt on võideldud mässuliste vastu, see on põhilähtealus meie jaoks kui me üritame eh, Talibani läbirääkimislaua taha saada. Eh, need sõjalised operatsioonid ja eh, paljude noorte sõjaväelaste elu kaotamine ja ohverdamine ka minu kodumaalt on asi, mida me, mille üle me peaksime uhkust tundma, see ei ole ainult sõjaline operatsioon, see on ülesehitustöö, me oleme koole ehitanud, sildu ehitanud, tsiviilinfrastruktuuri taastanud ja arendanud ja vaatamata saavutatud kompromissidele on vaja veel teatud punkte selles raportis täiustada, eriti seda punkti, kus räägitakse mehitamata lennukite kasutamisest. see oleks vale äh, jätta kasutamata äh, selle vahendi kasutamine, äh, eriti kirdepiirkondades Afganistanis, kus on väga raske saavutada võitu Talibani mässuliste üle ja ma arvan, et selles osas raportöör võiks Äh, asja kaaluda, vastasel juhul meie fraktsioon hääletaks vastu. järgmisena saab sõna härra Taaler üheks minutiks. suur tänu, proua president, Lady Ashton. ma tahaksin õnnitleda härra Arlakit selle äärmiselt julge raporti puhul. täna äh, me mälestame härra Holbrooki ja tema saavutusi Balkanil. ma tahaksin teda tsiteerida. rääkides rahast. ma tunnen seda valitsust läbi ja lõhku. ütles diplomaat Holbrook mul ei ole täna aega selgitada, miks me oleme sellesse lõksu langenud. kuid inimesed ootavad meilt, et me teeme lõpu sellele sõjale. see sõda on meile maksma läinud liiga palju inimelusid ja vahendeid. nüüd on saabunud aeg teha sellele lõpp, seda ootavad meilt kodanikud ja ootavad poliitilist lahendust ja nad ei usu sõjalisse lahendusse. tänan, härra Taaler, järgmisena proua Basescu kaheks minutiks. tänan, proua president. mul on väga hea meel, et väliskomisjonis meil õnnestus saavutada laiapõhjaline kokkulepe. uus tekst on palju veenvam, kui oli algne tekst. olukord Afganistanis äh, vajab paranemist ja pärast üheksat aastat äh, meie sõjalise operatsioonide alustamist äh, ei ole julgeolekuolukord ega sotsiaalne olukord tegelikult paranenud ja sageli on langetatud otsuseid Afgaani ametivõimude kaasamiseta. seetõttu ma leian, et Afganistanis jääb puudu mitte ainult raamistikust, vaid vajalikest instrumentidest. me vajame strateegilist nägemust, mis oleks kooskõlas meie poolt võetud kohustustega Afganistanis. Euroopa Liit peaks tegema koostööd NATO-ga ja võtma endale juhtrolli rahvusvahelistes eh, meetmetes, et toetada Afganistani kui suveräänset riiki ja ainult poliitiline ja diplomaatiline lahendus on lahendus, mis võimaldab täiel määral kaasata Afgaane ja Afganistani valitsust. ja sellisena on see on ka võtmeelement nimetatud raportis Eh, ehk toetuse avaldamine mässuliste vastasele strateegiale. NATO tippkohtumisel Lissabonis otsustati eh, tegutseda üleminekuperioodi nime, mille jooksul siis järk-järgult julgeoleku eest vastutus läheb üle Afganistani poolele, nii et see oleks täielikult nende vastutusalas aastaks kaks tuhat neliteist. Eh, minu kodumaa ei too sellest riigist oma vägesid välja, kuni pole tagatud julgeolek. siin ma tahaksin keskenduda Venemaa panusele äh, mis on äh, taganud äh, ka varustamise meie sõjaväele. ja lõpetuseks tahan öelda, et äh, kooskõlas selle julgeoleku üleandmise perioodiga ISAF-i väed nendes piirkondades, mis on piisavalt turvatud, peaksid liikuma vähem turvalistesse piirkondadesse ja seda ka Rumeenia poole ja riigil lõunapiirkondadesse, sest see piirkoon, piirkond jääb ebastabiilseks isegi as-, ISAF-i jõudude kohalolekul. tänan, proua Basesko, järgmisena proua Preda. tänan, president. ma tahaksin rõhutada, et ma täiesti nõustun sellega, mida ütles äsja härra Jüvan. ma kahetsen, et selle raporti pealkiri ei maini Euroopa Liitu ma ei usu, et me võiksime rääkida maailma kõikide riikide nimel, me saame sõna võtta ainult Euroopa Liidu nimel ja ma rõhutasin seda ka oma muudatusettepanekutes, mis aga ei tähenda, et me ei saaks teha koostööd meie liitlastega, nagu härra Juvin rõhutas, koostööd USA-ga. me ei peaks keskenduma täiesti uuele strateegiale, oleks parem, kui me viiksime ellu selle strateegia, milles lepiti kokku NATO tippkohtumisel Bukarestis kaks aastat tagasi. seega me ei vaja täiesti uut strateegiat, me vajame sidusamat vastuvõetud strateegia elluviimist. loomulikult me peame õppima oma vigadest. ja ma mõtlen siin sõjalisest koalitsioonist, kuid me ei peaks langema sellesse lõksu et me idealiseerime olukorda enne meie sõjalisi operatsioone. nagu kolleegid on ütelnud, Talibani likvideerimine oli meie Afganistani strateegia põhieesmärk varem. kuid nüüd me peaksime keskenduma meie operatsioonide tugevatele külgedele, Petraeuse plaanile. Afganistan peaks olema selline riik, kus naistel oleks rohkem õigusi, kus rohkem lapsi käis koolis, kus teha, töötaks rohkem tehaseid, ehitaks rohkem teid. ja seda kõik tänu sellele, et me oleme oma panuse sellesse riiki teinud. näiteks täiendkoolitusse, võitlusesse vaesusega, taasehitusse. Need on olulised aspektid rahu tagamiseks Afganistanis. ma tahan rõhutada pragmaatilise lähenemise tähtsust ja ei tohi unustada, et sellel raportil on ehit-, esitatud rohkem kui nelikümmend muudatusettepanekut. tänan, härra Preeda, ja järgmisena vaba mikrofoni voor. kuus kolleegi äh, maksimumarv, kellele ma võin äh, anda kõneaega, sest me oleme juba ajast maas oluliselt, nii et igale ühele üks minut sõnavõtuks ja need on kolleegid erinevatest fraktsioonidest. härra Kulino esimesena tundub, et ta ei ole saalis. siis järgmine, proua de Sarnes. suur tänu, proua president, lühidalt kolm asja vastupidi sellele, mis on öeldud, olen mina veendunud, et Euroopa Liidul peab olema oma strateegia Afganistanis, meil on seal oma sõjaväelised üksused, oma ohvitserkond, meil on piisavalt vahendeid ja seetõttu on oluline, et meil on oma liin selles küsimuses. teiseks ma usun, me peame tagama selle, et rahvusvahelised abivahendid jõuavad ka Afganistani rahvani ja nende hüvanguks. seda pole kümme aastat suudetud saavutada ja seda me oleme iga päev tajunud ja ma usun, et osa sellest vastutusest äh, langeb humanitaarorganisatsioonidele, vabaühendustele, kuid kahjuks ka osaliselt valitsuse korruptsiooni tõttu. tegemist on valitsusega, mis on korrumpeerunud, ebatõhus ja seda tuleb mõista. kolmandaks poliitiline dialoog on oluline aspekt. me oleme püüdnud arutada asju Talibaniga juba pikka aega, kuid see pole tulemusi andnud. kuid see on siiski oluline, sest kuigi me oleme võib-olla nõrgemas positsioonis selles dialoogis, siis see dialoog saab olema äärmiselt keeruline. suur tänu, proua de Sarnes. härra Colino on kohal saabunud, palun. proua president, kolleegid Äh, tänu mitmes äh, muudatusettepanekute vastuvõtmisele me võime toetada LAK-i raportit ja seal ka peegeldatud äh, prioriteete Afganistani tuleviku teemal. eriti rõhutaksin läbipaistvat režiimi rahalise abi osutamisel, keskendumist narkootikumide vastasele võitlusele ning rahvusvahelise üldsuse kaasamisele. see peab olema osa meie strateegiast, kuid seda strateegiat on vaja tugevdada. me peame rõhutama seda, et tuleb tagada selle riigi territooriumi stabiilsus ja seeläbi nõrgendada Talibani mõjuvõime. me peaksime uut hoogu puhuma ka rahuprotsessi ja Rahvapartei jaoks see tähendaks, et sellisel juhul me saaksime teksti, mida me saaksime toetada ja samad me peaksime avaldama tunnustust ka ISAF-i sõjaväeliste üksustele, kes tegutsevad kohaliku elanikkonna jaoks rahu ja äh, julgeoleku tagamisel. suur tänu äh,, kolleeg, te olete äh, piisavalt lühi- äh,. proua Nevedeltševa, kolleegid, igasugune sõda on kellelegi kasulik. mõningatel kolleegidel on tekkinud probleeme sellega, kas toetada mehitamata lennukite kasutamist või mitte. ma ei ole asjatundja selles küsimuses ja ma ei usu, et sellest oleks abi. me peaksime keskenduma sellele, mida mainis härra Arlaki, nimelt naiste ja laste olukord selles riigis tuleb võidelda naiste diskrimineerimise vastu, väga paljud afgaani lapsed on jäänud ilma võimaluseta koolis käia ja elavad vaesuses, allapool vaesuspiiri. kui me ei toeta tervishoiu ja haridussüsteemi selles riigis, ei saavuta me ka edu. tänan, proua Nivedalova. härra Pronks. härra Arlaki äh, raport põhineb tahva faktidel ja on väga informatiivne. Äh, Afganistan ei ole liberaalne demokraatia ja seda juhivad praegu liitlasväed. õuduslugu on see Afganistanis selles, et kolmsada nelikümmend kuus Briti sõdurit on surma saanud ja palju rohkem liitlasvägedest ja tuhandeid süütuid afgaane on saanud surma. Äh, sel ajal ema surm ja lapse surm on kasvanud ja keskmine eluiga on lühenenud. aastal kaks tuhat üks äh, öeldi, et Afganistanis ei kasutatud ähm, oopiumimoone, kuid pärast üheksa aastat konflikti äh, on nüüd üheksakümmend, rohkem kui kaheksakümmend protsenti heroiinist Euroopast tuleb Afganistanis. kui me räägime naistevastasest diskrimineerimisest, siis see oleks natukene äh, kaalukeele äh, kallutamine. me peaksime lõpetama selle sõja, tooma oma sõja sõdurid tagasi ja laskma Afganistanil võidelda oma terroristide vastu suur tänu, härra Nikolai järgmisena. tänan, proua president. kahtlemata äh, selle raporti võtmetähtsusega aspektid on naised ja lapsed, kuid äh, sama tähtsad on Arlaki raportis ka see, et on vaja tagada äh, meie Afganistanis osalemise legitiimsus ja sellega seoses me peaksime mõtlema, kui tõhus, kui efektiivne on olnud meie kohalolek, sellega kaasneb mitmeid küsitavusi ja me peame mõtlema, miks on asjad viltu läinud pärast äh, terv-, kümmet aastat operatsioone me võime muidugi seada küsimuse alla meie missiooni poliitilised tulemused ja me kõik osaliselt vastutame selle eest me peaksime olema suutelised äh, meie valijate poolt esitatud küsimustele vastama. ma igati toetan seda raportit, see on aus raport. Äh, selles on välja öeldud asjad, mida me sageli äh, püüa, ei suuda ise välja öelda, mida me väldime. ja me peaksime regulaarselt hindama olukorda selles riigis ja kui me tuvastame vead, siis me peaksime välja pakkuma lahendusi. selles seisneb demokraatia. tänan, järgmisena härra Paško suur tänu, proua president, Lady Ashton. me teame oma kogemuste põhjal, et äh, kui kedagi püütakse väljaspoolt integratsiooni abil aidata, siis on see tulemusega ainult siis, kui abisaajad seda paluvad. pärast pikki aastaid Afgaani elanikkonna ei saa aru meie interventsioonist meie sekkumisest. sellega ma ei taha väita, et me ei saa abistada Afganistani, kuid me ei peaks kasutama selleks jõudu. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas osutada abi viisil, äh, mis oleks vastuvõetav ka afgaanidele. me peaksime selleks kaasama kohalikke poliitikuid, kohalikke haldusüksusi. ja siis nõistavad nemad ka paremini meie eesmärke ja on valmis vastu võtma meiepoolset abi. suur tänu ja viimane kõneleja, härra Pasku meie koostöös stabiilse omavalitsuse loomiseks Afganistanis, selleks, et äh, teha lõpp terroristide äh, äh, kantsile seal, on NATO-s kokku lepitud, kuid kuna me oleme võtnud pikaajalise kohustuse, ma näen sellega kaasnevat kolme põhilist väljakutset. kõigepealt millist abi me osutame Afganistanile, see ei sobi kokku Afganistani traditsioonidele me peaksime äh, aitama Afganistanidel äh, üles ehitada sellise riigi mudeli, mis on kooskõlas nende traditsioonidega. teise, julgeolekuolukord võib jätkuvalt nõuda meie sõjalist osalemist ka pärast aastat kaks tuhat neliteist, kui afgaanid võtavad julgeoleku tagamise üle. me peaksime olema valmis tõsiselt mõtlema selle tähtaja pikendamisele või seisma silmitsi tagajärgedega. ja kolmas väljakutse äh, seoses sellega, et meie üldsuse rahvakannatus lõpeb äh, see, kui me nüüd äh, kuulutaksime välja äh, võidu ja läheksime koju, siis see õõnestaks meie usaldusväärsust. täna sellega on mm, vaba mikrofoni voor lõppenud ja ma annan sõna üle Leili Ashtonile. aitäh, äh, paar kokkuvõtvat märkust. esiteks soovin tänada Euroopa Parlamenti, tegemist on olnud äärmiselt huvitava ning mitmekülgse debatiga. ja ma kiidan teid selle jätkuva huvi ning energia eest, mida te äh, panete meie suhetesse Afganistaniga ja seda näitab väga selgelt ka tänane diskussioon. nagu ma juba alguses ütlesin, siis äh, usun, et Afganistan on oluline meie kõigi jaoks ning meie kodanike jaoks ning Euroopa Liit äh, peab siin äh, jääma võtmetegijaks. loodetavasti suutsin alguses hästi välja tuua meie prioriteedid ning kavad edasiseks perioodiks. peame tunnustama seda tasakaalu, mis tuleb saavutada selle vahel, et kanaliseerida vahendeid Afganistani valitsuse kaudu ning samas tuleb tunnustada ka eh, seda, et peab korruptsiooniga võitlema kohaselt, selleks et kaitsta neid vahendeid, mis meil on. me oleme endiselt kaasatud võtmesektoritesse, tervishoid, politsei, julgeolekujõud, maaelu areng ja nii edasi ning loomulikult on ka õigusriigi ehitamine oluline. ja fookus kõigi nende programmide puhul on see, et me kindlustame, et me edendame kohalike Afganistani struktuuride pädevust ning äh, vähendame narkotööstust ning vähendame ka kuritegevust. Äh, juhtisin oma kõnes tähelepanu ka sellele, kuivõrd oluline on naisi kaasata kõikidesse Afgaani ühiskonna kihtidesse ning struktuuridesse. Äh, märkisin ära härra Stevensoni raporti ja selle, et veeirrigatsioon nagu paljudes muudes maailma osades on ka seal jätkuvalt küsimus ja vastan härra Stevensonile, nagu ta palus kirjalikult Äh, tahan veel kord tänada härra Arlatšit selle raporti eest, hea meelega jätkan diskussiooni äh, võtmepunktides, äh, mis on nendes, selles raportis ning ka sellest edasi. ja lõpetuseks kordan veel kord üle selle, mida ütles saadik Holbrook, kui ta läks oma viimasele operatsioonile Afganistanis, see on temale väga tüüpiline ning ma igatsen teda väga. suur aitäh! härra Arlakil on sõna. lihtsalt debati lõpetamiseks, suur aitäh, tegemist on olnud äärmiselt huvitava äh, debatiga. tahan lihtsalt äh, paar märkust teha. esiteks, mul on väga hea meel, et äh, keegi ei ole tõstatanud mingisugust kriitikat raporti nelja peamise osa üle. raport palub rahvusvahelise abi reformimist äh, Äh, mooni kasvatamise lõpetamist, paremat politseikoolituse koordineerimist ning rahuprotsessi toetamist. kõik äh, märkused on olnud teiste küsimuste kohta ning mul on hea meel, et pärast aastapikkuseid äh, diskussioone väliskomisjonis kinnitasid kolleegid üle oma toetuse raporti struktuurile. tegemist ei ole Arlaki raportile pärast seda, kui Välisasjade komisjon on selle heaks kiitnud, on tegemist komisjoni raportiga. see võeti vastu peaaegu ühehäälselt, kuuskümmend poolt, üks vastu, ja see on ehitatud üles mitmele kompromissile, mille osas äh, olid nõus kõik fraktsioonid, seetõttu on äärmiselt oluline ka viidata raporti tõelisele tekstile, äh, viimases versioonis, see on härra Žuvenile, siin ei mainita okupeerivaid jõude Afganistanis, see oli originaaltekstis, lõpptekst ütleb, et rahvusvaheliste jõudude koalitsioon, kes Afganistanis on, see osa raportist muudeti ära muudatusettepanekutega. kõige olulisem küsimus on mehitamata lennukid. see raport ei puuduta kuidagi selliseid lennukeid, siin on lihtsalt kaks rida Äh, mis äh, käsitleb erinevate fraktsioonide vahelist kompromissi droonide kasutamisel ja äh, usun, et kokkulepe on siin juba saavutatud, aga äh, mina usaldan äh, kolleege ja seda kompromissi äh,, mida saavutati, siin ei räägita midagi äh, droonide keelustamisest, siin seda lihtsalt veidi kritiseeritakse aga ma arvan, et fraktsioonide vahel saavutatakse siin ka üksmeel. suur tänu ning tänan ka proua Ashtonit, loodetavasti tema võtab ka täielikult arvesse raporti sisu, tegemist on äärmiselt konkreetse raportiga ja leitakse ka väljumisstrateegia Afganistanist, aitäh. Eh, eh, suur aitäh raportöörile kas te olete valmis vastama küsimusele härra Šegedilt? härra Šegedi soovib raportöörile esitada küsimuse, ta näitas meile oma sinist kaarti. vastuseks on jah, niisiis võib härra Šegedi oma küsimuse esitleda, esitada. tehke aga väga lühidalt. suur aitäh, proua president minu küsimus ei ole härra Arlakile, vaid teile, proua president. lihtsalt eh, selline hoiatus, mina olen sõltumatu parlamendisaadik. meil ei ole väga palju võimalusi panustada siia debatti. tulin tund varem äh, pöördusin teie personali poole, andes äh, märku, et soovin sõna võtta, ma loomulikult mõistan jah, et täna mul ei avanenud võimalust äh, küsimust esitada, äh, esitan selle kirjalikult ja see kaasatakse protokolli, aga mina eeldaksin siiski, et te suhtuksite leebemalt sõltumatutesse saadikutesse, kellel antakse väga vähe kõneaega härra Dojon? Äh, korrigeerin seda, mida siin öeldi, jah, härra Arlakil on õige, lõpptekst põhjenduspunktis B, seal ei ole neid sõnu okupeerivad jõud aga viimases prantsuskeelses versioonis täna hommikul oli see termin okupeerivad jõud endiselt seed, seetõttu ütles ka härra Chauvin seda, mida ta varem ütles. härra Danjon, see ei olnud ju protseduuriline küsimus. jah, vabandust, see seda ei olnud. jah, nüüd lähevad asjad siin veidi segaseks. härra Danjon on sõna võtnud, aga see tegelikult ei olnud protseduuriline küsimus, härra